meie peame kinni pidama ühenduse õigusstruktuuridest ja komisjon äh, sellest lähtuvalt äh, ja oma pädevustest lähtuvalt ka äh, astub samme, kui neid on vaja. suur tänu, härra volinik. kui tohib, siis ma ütleksin ka paar sõna, ma olen pärit ekskommunistlikust riigist, mul on ka sarnaseid kogemusi, mis tunduvad sarnased olevat sellele, mis praegu Bulgaarias aset leiavad. lõpetuseks viimane päevakorrapunkt ja nimelt Maailmapanga energiastrateegia. küsimuse autor on proua Keller today. one five billion people are currently without access. suur tänu. viis koma, äh, viis koma viis äh, miljardit inimest ei oma juurdepääsu elektrile. see on aga kriitilise tähtsusega. õigus energiale tähendab seda, et äh, juurdepääs energiale on õiglane ja kõigile kättesaadav nii linna kui maapiirkondades ning taskukohane. samuti arengu jaoks on riikidel tarvis äh, hädavajalikud äh, juurdepääsu energiale, samuti on vaja taastuvenergiaallikaid kasutada ja detsentraliseeritult. aga energia tootmisel tuleb ka arvesse võtta ka teisi aspekte nagu kliimamuutus, metsade maaraiumine, keskkonnaolukorra halvanemine, inimeste tervis ning vaesus, mis sellest tuleneb. Neid probleeme ei saa lahendada fossiilkütustega, fossiilkütustel on katastroofilised tagajärjed tervishoiule, keskkonnale ja kliimale, samal ajal kahjustab kliimakriis veelgi nende inimeste olukorda, kes elavad vaesuses. reostus ohustab inimeste ja ka keskkonna tervist ja sellega käiva, fossiilkütused on, on kallid ja muutuvad järjest kallimaks, mida vähem meil naftat ja maagaasi on. see tekitab ka energiatarnetes hierarhiat ja ebavõrdsust. me peame keskenduma taastuvenergiale. me peame aitama arengumaid, et nad hüppaksid üle meie poolt läbitavast fossiilkütuste faasist. me peame aitama neil probleeme lahendada. taastuvenergia allikad on lõpmatud ja paljudel arengumaadel on neid seda eriti palju, näiteks tuult ja päikeseenergiat. seda saab kasutada koha peal väga öö, väikeses koguses ning see, ning seeläbi saab detsentraliseerida ka energia tootmise, anda võimu inimestele. siiski soovib Maailmapank oma energiastrateegias rõhuda fossiilkütustele. Sa-, samas ei suuda puudujääke fossiilkütused katta. samuti äh, tarnetakse fossiilkütuseid läbi vahendajate, keda Maailmapank ei jälgi. fossiilkütuse tarneid toimuvad sageli salaja arengumaad ehitavad ka palju kivisöe jõujaamu, mistõttu nad jäävad aastakümneteks kivisöelõksu. energiarevolutsioon ei ole selline. maailmapanga energiapoliitika kannatab läbipaistmatuse all. selle probleemiga tuleb tegeleda, tuleb paika panna selged nõuded ka vahendajatele kui nad soovivad äh, osaleda mitmepoolses rahastamises. nelikümmend protsenti Maailmapanga laenudest erasektorile liiguvad läbi nende finantsvahendajate ja suur osa nendest laenudest lähevad, läheb energiasektorisse. aga erinevalt äh, pangainvesteeringutest ei ole mingisugust infot selliste investeeringute kohta neid on väga raske jälgida. ja kui me vaatame nüüd, millise, millist energiat peetakse madala süsinikusisaldusega energiaks, siis sinna kuuluvad ka suured vee, hüdroenergia jõujaamad, mis aga hävitavad palju in,, paljude inimeste elukohti, see ei ole jätkusuutlik ei inimeste ega ühiskonna jaoks samuti ühi-, sisunik, süsiniku sidumine ja püüd- äh, ja ladustamine ei lõpeta täielikult süsinikulekkeid. me ei tea ju, mis juhtub süsinikuga maa all. kas ta tõesti tuhat aastat rahulikult püsib maa all? see on lihtsalt ennustamine, mitte teadustöö ja nii ei saa poliitikat teha. sama kehtib ka tuumaenergia kohta uraani kaevandaminest lekib suur hulk CO kahte ja keegi ei tea, mis juhtub ka tuumajäätmetega. see ei ole süsinikuvaba ja see ei ole jätkusuutlik, seetõttu hääletavad rohelised resolutsiooni vastu. samas resolutsioonis on ka mitmeid häid aspekte, näiteks keskendutakse maapiirkondades ja väikeses mastaabis taastuvenergiaallikate kasutamisele samuti räägitakse suurtest jõujaamadest ja biokütustest. samuti tuleb mainida tehnoloogia siiret. see oleks väga oluline, kui kaitstaks ka intellektuaalomandi õigusi. peamine eesmärk peaks olema kaitsta intellektuaalomandit nii, et tehnoloogia siire oleks taskukohane. seda lubasime me ka kliimaläbirääkimistel ja me peaksime sellest lubadusest kinni pidama, suur tänu proua Keller, kas te nõustute vastama härra Martini sinise kaardi küsimusele? jah, palun. kolmkümmend sekundit. suur tänu. ma õnnitlen teid teie sõnade eest, teie analüüsi eest, aga küsimus on selles, et me teame ne nendest probleemidest juba kaks aastakümmet, kas kuna teie olete äh, paljudest meist palju rohkem selle küsimusega teinud, kas on, äh, tegelenud, kas on mingisugune aspekt, äh, mis muudab teid optimistlikumaks, veenab teid, et me liigume lõpuks õiges suunas? jah, neid küsimusi oleme me arutanud üle kahekümne aasta ja ma tõesti loodan, et Maailmapank nendest aruteludest ka õppust võtab, sest ju kõik ju nõustuvad, et tulevik, et taastuvenergia allikad on meie tulevik praegune strateegia küll liigub natukene taastuvenergia suunas, aga sellest ei piisa, liiga palju domineerivad fossiilkütused ja nii palju, palju keskendutakse hüdroenergiale, nemad ei ole aga taastuvenergiaallikad, see ei ole jätkusuutlik mitte kellegi jaoks. meie parlament peab tugevalt välja ütlema, et Euroopa, milline peab olema Euroopa Liidu ja, ja ka meie poolt soositud maailma energiapoliitika tõesti, me soovime, et lõpuks liigutaks korra, korraliku jätkusuutliku taastuvenergia kasutamise suunas, suur tänu. suur tänu, proua Keller. härra volinik Peebalks, palun. president, minagi tegin omast arust väga tugeva avalduse kõigepealt tuleb rõhutada, et Maailmapanga energiastrateegia on teretulnud, sest Maailmapank mängib väga erilist rolli maailmas, eriti arenguküsimustes. tõsi ta on, nad on arvamusliidrid ja aitavad välja töötada arengustrateegiaid, seega ma arvan, et me peame selle küsimusega tegelema väga tõsiselt, samas ei tohiks me unustada paari kriitilise tähtsusega aspekti, kui me räägime oma vastusest sellele strateegiale. endiselt on terve rida majapidamisi, kellel ei ole juurdepääsu mitte mingisugusele energiale. jah, juba kakskümmend aastat räägime me sellest, aga märkimisväärsed investeeringud energiasektorisse või energiateenuse pakkumisse on endiselt puudu sadade miljonite inimeste jaoks, eriti Sahara-aluses Aafrikas. seega ma usun, et me peame kõigepealt mõistma, milline on selle probleemi ulatus. teine aspekt, mida me peame arvesse võtma, on majanduskasv iga arenguteele asunud riik peab tegelema ka nõudluse suurenemisega. ja nõudluse suurenemisele peaks järgima pakkumise suurenemine. seega sellest, sellest tulenevad uued probleemid ja kolmandaks ma, milles osas ma nõustun proua Kelleriga, jätkusuutlikkus ja osalus energiasektor peaks mõistma, millised on tema tegevuse mõjud kliimamuutusele, sest praegusel hetkel eh, tuleneb nende tegevusest kõige rohkem CO2 ka-, eh, kasvuhoonegaase ning seda eelkõige fossiilkütuse kasutamisest. me ei tohiks unustada, et fossiilkütuste hinnad on endiselt meie jaoks suur väljakutse loodetavasti see probleem ületatakse, aga see on ikkagi osa strateegiast. ma loodan, et parlament pööraks ka tähelepanu Euroopa Liidu arengupoliitika rohelisele raamatule, kus me räägime eriti juurdepääsust rohelisele energiale arengumaades. see on üks uue Euroopa arengupoliitika keskseid sambaid. kui me ei astu seda äh, pioneerisammu, siis on väga raske meil veenda Maailmapanka ja teisi selles, et me peaksime oma investeeringutes keskenduma taastuvenergiale. ja ma usun, et me suudame öö, äh, piisavalt palju investeeringuid teha taastuvenergiasse, meil on lihtsalt vaja julgust täna on, ei, ei pruugi meil piisavalt raha olla, aga energiasse on vaja kogu aeg palju investeerida. ning samas arvan ma, et taastuvenergiaallikad peaksid olema energiapoliitika oluliseks osaks igal pool maailmas. samuti meie praegused teadmised taastuvenergiast aitavad meil ka läbi viia muutusi nendes riikides samuti arvan ma, et palju on kasutamata potentsiaali, ma tean, et hüdroenergiaga käivad kaasas paljud väljakutsed, aga keskkondliku jätkusuutlikkuse analüüsid praegu on läbiviimisel ja ma arvan, et paljudel riikidel on ka suur hüdroenergia potentsiaal. niisiis, sellega käib kaasas seega tuleb tunnistada, et probleem on väga ulatuslik, aga meie peame kõigepealt näitama eeskuju. kui teie arutate raportit Euroopa tema, äh, arengupoliitika rohelise raamatu üle, siis peaks parlament tugevalt toetama meie seda äh, uut tegevussuunda, siis saame veenda ka Maailmapanka meid järgima. ja nii saame rohkem si-, praegusel hetkel keskendutakse tõesti kivisöejõujaamadele, aga Maailmapank on paika pannud kuus kriteeriumit tulevaste investeeringute jaoks. maailmapank seega tegutseb väga aktiivselt. niisiis, Maailmapanka tuleks näha liitlasena, mitte vastasena. aga Euroopa peab haarama juhtrolli Äh, kui me räägime energiasektori arendamisest arengumaailmas. Euroopa Investeerimispank, ka sellest räägiti. Cotonou lepingu äh, järgi eraldatakse kolm koma üks miljardit eurot AKV riikidele ja selleks loodi ka AKV äh, investeeringute instrument millega üritatakse äh, äh, toetada kliimasõbralikke energiaprojekte. ühtki äh, projekti fossiilkütuse valdkonnas pole toetatud. kõik projektid on kliimasõbralikud energiaprojektid. Nad on siis kas tuule, päikese või hüdroenergia projektid. siis meie lepingud Aasia, Lõuna-Ameerika ja Aafrika osas aitäh, volinik. nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad. kõigepealt Rahvapartei nimel härra Svensson, kaks minutit, palun. mikrofon, palun. suur aitäh see on väga aktuaalne küsimus äh, praegusel hilisel öötunnil. see on väga tähtis, see tegemist on äärmiselt olulise küsimusega, äh, mis käsitleb investeerimispanka, investeerimispank äh, teeb oma tööd piitsa ja präänikuga ja siin on päris palju präänikuid, mida jagatakse laiali sageli me lõpetame erinevaid äh, meetmeid, me räägime siin järk-järgulisest lõpetamisest, samal ajal tuleb aga järk-järguliselt ka uusi meetmeid võtta. ja tegelikult on võimalusi selleks, et Euroopa Liit äh, saaks aidata äh, arenguriikide inimesi Aasias, Aafrikas ja nii edasi. ma usun, et volinik on volinik on sageli rääkinud äh, sellest, äh, millised äh, on erinevad ohud seoses gaasidega ja nii edasi, aga ähm, võib võtta erinevaid meetmeid, ähm, ähm, võtame näiteks päikese, mis, mis võib mis äh, muudab kahjutuks üheksakümne protsendi, üks üheksakümmend protsenti gaasidest, mis kerkivad läbi majade äh, ja mm, me oleme rääkinud ka sellest, äh, et me ei pea oma metsasid hävitama, me ei saa puiduga kütta, sellepärast et meie metsad häviksid, me ei saa ainult äh, kivisöest sõltuda ja nii edasi, nii edasi. aga meil on väga palju muid asju, mida me saame teha. meil on äh, päikeseenergia, tuuleenergia ja erinevad teised alternatiivsed energiaallikad, me peame neid kasutama. põhimõtteliselt äh, me räägime siin ilusaid sõnu, teeme järeldusi, aga meil on vaja ka konkreetseid samme. me peame oma järeldusi edasi arendama nii, et me saaksime ka praktiliselt lõpetada fossiilsete kütuste kasutamise, mida me ei taha enam arenguriikides näha. suur aitäh! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel äh, kolleeg Arsenis kaks minutit. aitäh! president. ma olen väga tänulik volinik Piebalsksile selle informatsiooni eest. fakt on see, et Maailmapanga strateegia ei ole öö, jätkusuutlik. proua Keller seda mainis juba ja tõi näiteks äh, tuumajaamad. kolmesaja protsendine, äh, kolmsada protsenti on rohkem äh, rahasid eraldatud sellistele projektidele, mis ei kasuta taastuvenergiat, kuidas see võimalik on? ja siis, kui me räägime fossiilkütustest ja vaatame, ähm, milline on Maailmapanga suhtumine seal, no see on täiesti skandaalne maailmapank äh, tundub totaalselt ignoreerivat seda aspekti. samal ajal meie aga räägime rahastamisest, sellest, kui raske on saada rahasid taga sellistele äh, jaamadele, kus küttena kasutatakse palmiõli. tundub, et me ei laula samast lauluraamatust täieliku ja vaba nõusoleku küsimus on siin. maailmapank peab analüüsi siin läbi viima. Nende projektide suhtes, mida ta kavatseb finantseerida, meil on vaja reformi ja sealhulgas Maailmapanga reformi suur aitäh! järgmisena saab sõna härra Görens liberaalide ja demokraatide nimel kaheks minutiks. president, Maailmapank peab oma mandaadi raames ähm, aitama kaasa vaesuse vähendamisele arengumaades mida iganes Maailmapank ka teeb, peab ta kasutama sama lähenemist. Äh, ükskõik, kas on tegu haridusküsimustega, vee äh, juurdepääsuga, alati peab ta lähtuma oma missioonist, nimelt et tema põhiprioriteet on vaesuse vähendamine, just nimelt sellise mandaadi oleme me Maailmapangale andnud. nüüd selle küsimuse juurde, mida me praegu siin arutame, siin on väljendatud kahtlust äh, Äh, sellele, et ähm, finantseeritakse süsinikumahukaid projekte. projektidel peab olema ju ka hindamiskriteeriumid paigas kohe algusest peale, meil peab olema selge pilt, mida me hindame. ja need kriteeriumid peavad saama integreeritud nii pea, kui poliit-, projekt välja kuulutatakse. ja teiseks, Maailmapank peab oma partneritega keskenduma ka äh, majanduslikule ja poliitilisele juhtimisele ähm, seal laenavas riigis. kui on mõistlike kuludega võimalik edendada taastuvenergiat, siis seda ka püütakse teha. pank ka seda püüab. ja ma tänan juba ette volinik Piebalskit selle eest, et ta vastas ühele proua Bel-, Kelleri mureküsimusele. maailmapank peab kindlasti arvestama nende kommentaaridega, mida ma olen siin öelnud, ma loodan, et Maailmapank ähm, võtab kasutusele need prioriteedid, mida kasutab näiteks Euroopa Investeerimispank, ärgem unustagem, et kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriiki on ka Maailmapanga liikmesriigid. ja seega me ei saa väita, justkui Maailmapanga poliitika oleks meie mõju alt väljas. me peame äh, kooskõlastatud ühise ponnistuse tegema Maailmapanga suunal, me peame midagi kasulikku välja pakkuma selleks, et saaks lahendatud proua Kelleri eh, mure ja suur aitäh talle ka selle väga hea töö eest. suur aitäh! järgmisena saab sõna kaheks pooleks minutiks Marissa Matias. suur aitäh, president! minagi sooviksin alustada tõdemusega, et ma hindan kõrgelt kolleegi tööd ja ma toetan ka seda, mis siin öeldud on. toetan neid tõstatatud küsimusi ja minulgi on küsimus, mida keegi veel esitanud ei ole, aga ma arvan, et see on esitamist väärt. meil on massiliselt kõikvõimalikke dokumente, mida me pole veel arutanud meil on resolutsioone tihti need asjad, mida Maailmapank finantseerib, ei ole edukad. maailmapanga energiastrateegia, mis peaks valmima kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks, me ei tea, kas seal mingisugust muutust tuleb jah, küsimus on vaesuse väljajuurimises, äh, milleks Maailmapank peab vahendid eraldama. selle, jah, vaesust on, vaesusest on vaja lahti saada, aga tuleb arvestada ka kliimamuudatusi. fossiilkütused jätkavad Maailmapanga energiastrateegia ähm, le tooni andmist, ma ei tea, kas see samas vaimus jätkub. jääb paraku selline mulje, et sama asi jääb domineerima Maailmapanga finantseerimispoliitikat, nii et siin on terve eh, plejaad asju, millega me peame tegelema maailmapank finantseerib väikesemahulisi projekte, aga nagu ma ütlesin, me peame arvestama ka kliimamuudatustega. ja on veel küsimusi. miks puudub fundamentaalne järeldus? miks me laseme ühel otsustada, miks me lubame Maailmapangal või laseme Maailmapangal määrata maailma energiastrateegiat? maailma energiastrateegiat peaks koordineerima ÜRO. miks me peame eh, teistele riikidele peale sundima energiastrateegia, mis ei ole õige. Hans-Peter Martin, kaks minutit, palun. aitäh, eesistuja. president, vabandust. seitsmekümnendatel aastatel ja kaheksakümnendate alguses oli muljetavaldav Maailmapanga kanapimedus aga nüüd me näeme täpselt sama asja nagu siis, ehk jälle terve rida lubadusi. jutt on sama, möödunud on lihtsalt paar kümnendit ja põhjendusi tuuakse samasuguseid. ma olen käinud terves reas arenguriikides ja on täiesti hämmastav, et mingisugust taasmetsastamisprojekti ei leia ka luubiga päikeseenergia projekti Amazoni vihmametsade regioonis ka ei leia mitte kuskilt, kus need päikeseenergia jaamad Keenias näiteks on, neid lihtsalt ei ole. ühesõnaga tühjus haigutab igal pool. räägitakse, et Euroopa mudelit äh, kopeeritakse üle kogu maailma, aga tegelikult on kaart mängitud lihtsalt äh, nendesse ühtedesse kätet, kätesse. kolmanda öö, maailma inimesed ütlevad, et nad ei taha öö, Kariibi mere piirkonnas elada, nad tahavad USA-s elada, ei ole mingisugune ime, et inimesed seisavad järjekorras selleks, et Euroopa Liitu tulla, on kõike haarav pettumus ja selle tulemusel äärmuslikumaks muutumine. inimesed ütlevad, meil on villand ja kõik, kes vaatavad Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mõistavad, et kogu asi ei ole jätkusuutlik, me peame kõvemini rääkima, me peame palju selgemalt eh, eh, pöörduma Maailmapanga poole. milleks pagana päraks need eh, komisjonid üldse on, see arengukomisjon ja nii edasi, mis nende eksistendi mõte on, kui mitte midagi ei ole toimunud pärast seitsmekümnendat aastaid, aastaid. president. nüüd lõpetan fraktsioonide sõnavõtud ja nüüd teised äh, kõnelejad, esimesena Philip Kaczmarek. president, daamid ja härrad, täna ei saa keegi olla teadmatuses, kuivõrd oluline on energia arengumaade jaoks. ma olen tihti olnud tunnistajaks inimestele, eh, keda valdab hämmaldus siis Aafrikas, kui nad näevad energiahindu. maailmapanga roll eh, arengumaades ei ole eh, väga korras, meil on oma fraktsioonis palutud eraldi hääletamist äh, mm, selle resolutsiooni osas, meil on kriitilisi hääli. ma arvan, et me ei saa siin äh, võtta sõna sellel teemal, et mis energia on puhas ja milline energia on soovitav. ma arvan, et meil ei ole seda õigust, aga meie liikmesriikides äh, tõsi ta on, kasutatakse päris hulgaliselt tuumaenergiat. Äh, naftast ja gaasist sõltuvad riigid peavad oma heitmeid piirama, äh, kulud on jaotunud liikmesriikide peale ebaõiglaselt ähm, ja, ja nüüd me räägime kolmandatele riikidele, kuidas nemad oma energiaasju peavad ajama. jah, tõsi see on, et me toetame väikesi projekte, ähm, mis toodavad vähe he-, heitmeid, me distantseerume ka energiasõltuvusest, me sooviksime näha, et Maailmapank investeerib taastuva energiasse, et panustaks nad energiatõhustusele, aga põhieesmärk on mis? energia kui inimeste vaesusest pääsemise või päästmise vahend, meil on vaja kiiremat tegutsemist, meil on vaja teha majanduslikud arvestused ja võtta seda arvesse uute projektide puhul, see on väga suur ähm, töö, Maailmapank on, ma arvan, piisavalt julge, et seda ette võtta ja mul on väga hea meel, et Piebalsks äh, omistab suurt olu, tähtsust äh, energiaprojektidele kolmandates riikides ja mina kindlasti toetan seda. aitäh! ja Silvia Adriana Tsikau saab järgmiseks sõna. suur aitäh, eh, president, volinik. üks koma neli miljardit inimest maailmas elab ilma elektrita, neil ei ole elektrit. arvestades seda aspekti, eriti arvestades seda, et eesmärgiks on vaesusest pääsemine, no seda ikkagi selleks tähtajaks, mis seatud on, ei õnnestu teha. inimestel puudub ka juurdepääs hügieenile. on räägitud eraldistest, mis moodustavad üks koma kuus protsenti maailma SKT-st arengumaades on probleeme elektriga äh,, äh, väga kulukas on elektrivõrgu väljaarendamine maapiirkondades Ele, elektriprojektide käivitamine ja ka nende juhtimine on väga problemaatiline. maapiirkondades kui on võimalik energia tootmisega ähm, töökohti luua ähm,, siis oleks see väga tore. maailmapank on öelnud, et jätkusuutlik eh, või säästlik energia võib ähm, olla väga otsustava teht-, tähtsusega energiaturvalisuse ähm, tagamisel Indias ja samas võib see vähendada ka nafta hinda. maailmapank on arengumaade partner, nad peavad ähm, toetama selliseid projekte, mis ähm, suurendavad energiatõhusust ja projekte, mille tulemusel energiat äh, toodetakse koha peal, aga sünnib ka eri riikide vaheline ühendus. suur tänu! härra Baltšitis, lugupeetud äh, president, äh, austatud äh, volinik, kõigepealt tahaksin tänada küsimuse esitajat selle väga ajakohase ja asjakohase küsimuse tõstatamise eest. energiapoliitika on tänases maailmas asjakohane probleem. ja energiapoliitika abil on võimalik meil ka elatustaset arengumaailmas parandada ja aidata kaasa majanduskasvule ja arengule üldisemalt. energiapoliitikaga seoses on seotud ka, on seotud ka nende kõige tõsisemad majandusprobleemid arenguriikides, mis hoiavad neid riike endiselt vaesuses, üks koma viis miljonit inimestest, neil puudub juurdepääs elektrile ja biokütuste juurdepääsust ma ei räägikski, vastavalt tervishoiu, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetele on surmajuhtumite arv seoses biokütuste tarbimisega murettekitav ja energia, taastuvenergiaallikate kasutamine pole piisav. praegusel hetkel investeeritakse endiselt äh, kivisööl põhinevatesse jõujaamadesse. G kakskümmend liitrid on otsustanud vähendada fossiilkütuste projektide rahastamist järk-järgult ja pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat tuleks selliseid, selliste projektide rahastamine peatada täielikult. tegemist on äärmiselt positiivse sammuga, kuid sellega peavad kaasnema ka kontrolli- ja järelevalvemeetmed. peame tagama, et projektid aitavad maksimaalselt kaasa äh, arengumaade kodanike elatustaseme parandamisele. suur tänu, austatud äh, parlamendiliikmed, me oleme jõudmas oma tänase istungi lõppu ja läheme edasi vaba mikrofoni vooruga. härra Rüübik, palun. austatud president, tahaksin äh, tänada volinik Piebalgsi, endist energiavolinikku, kes on meie strateegiaga tuttav. olen tänulik härra Piebalgsile tehtud koostöö eest. härra äh, volinik teab, et meie ülesanne on üüratu ja ka tehniliselt keeruline. Euroopa peab olema toimija ja samal ajal ka kaaslane ja Euroopa, Euroopa institutsioonid äh, mängivad tähtsat rolli, aitavad Maailmapanga strateegiat mõjutada, meie peame kandma hoolt selle eest, et Arengupanga abi tõesti aitab äh, pereettevõtetele kaasa, kaasab väikesed keskmise suurusega ettevõtteid energiatootmisse väga paljud äh, väikesed ettevõtted aitavad kaasa mastaabivajanduse sünnile ja meie jaoks on üheks oluliseks küsimuseks ka energia talletamine. energia talletamisel on äh, arengukoostöös ka tähtis koht. tänu yes.. suur tänu, härra Rüübich ja härra Kelly, palun. üks minut on teil kõneaega. I suppose one could say that jah, võib öelda, et need, kes meil tänasel hilisel õhtutunnil siin kohal on, äh, lähtuvad, kasutavad äh, päikeseenergiat äh, või jumalikku energiat või mingit muud taastuvenergiat. igal juhul meie arutelud on olnud mitmekäsised, väga, mis pole üllatav, sellepärast et tegema on vastuolulik, vastuolulise teemaga ja volinik võib-olla teab täpsemalt, kuhu me liigume, mida tuleb tulevikus ette võtta, aga ma tahaksin rõhutada mõningaid asjaolusid. kõigepealt, kui me räägime arenguriikidest ja arenenud riikidest, kui riikidel on fossiilkütuste ressursid, siis nad kasutavad neid aga küsimus seisneb selles, kas me rahastame seda kasutamist või mitte. Euroopas Cancuni ja äh, Kyotoga seoses tahame me edendada taastuvkütuste kasutamist, mis on õige, aga äh, härra Martinil on õigus, me peame äh, rääkima kõvema häälega ja me peame avaldama survet äh, Maailmapangale, et nad arend-, et nad toetaksid rohkem taastuvenergia, äh, toetaksid rohkem taastuvenergiaga seotud projekte. suur tänu, härra Kelly. ja lõpetuseks äh, vaba mikrofoni voorus äh, annan sõna pärast vaba mikrofoni vooru lõppu annan ma sõna volinik Piebalgsile, palun. Well, I think it is very important jah, ma leian, et tegemist on äärmiselt olulise aruteluga, ehkki on hiline õhtutund. leian, et Maailmapanga energiastrateegia äh, sisaldab meie jaoks uut võimalust, võimalust äh, reageerida energiaga seotud väljakutsetele. vaatame Rahvusvahelise Energiaagentuuri avaldusi seoses energiavaesusega, seoses taastuvenergiatega. kohe saab selgeks, et meie ees seisvad väljakutsed on suured, Maailmapanga strateegia võib aidata meil vajalikku muutust läbi suruda ja vaatame, heidame pilgu tagasi meie liidu minevikku ja vaatame tagasi aruteludele, kus me rääkisime taastuvenergia eesmärkidest. paistis, et on võimatu saavutada kokkulepet, paistab, et oli võimatu saavutada äh, neid eesmärke ise, aga nüüd liigume me väga kiiresti selles suunas. me, on vaja julgust, et tõeliseid väljakutseid vastu võtta, Maailmapank on avatud oma koostöös Washingtonis toimub äh, Maailmapanga sünergia nädal ja meie võime ka oma panuse seal teha, Maailmapank on uutele mõtetele, uutele ettepanekutele avatud. Nemad äh, on julgus, julged, meie oleme julged ja me toidame üksteise julgust. ja ma arvan, et me peame osalema koostöös avatud südamega ja ambitsioonikalt koos Maailmapangaga, sellepärast et äh, vastasel korral, eks neid äh, leidub küll, kes tahavad meie ees väljakutseid äh, vähendada. mina arvan, et kõige olulisem väljakutse osa on meie jaoks juurdepääs energiale. juurdepääs energiale ei tähenda mitte ainult seda, et on juurdepääs energiale, vaid ka seda, et tegemist on juurdepääsuga, mis on jätkusuutlik ja tõhus me oleme näinud viimasel ajal arenguid äh, oma partnerriikides äh, õiges suunas, äh, asjad on muutumas kogu energiapusles. me ei räägi siin mitte ainult detsentraliseerimisest, vaid räägime ka muutust arengutest, energiatõhususest. energiatõhusus peaks seetõttu olema ka üks osa strateegiast, aga kõige olulisem on see, et meil on energia vahendid meil on kakssada miljonit eurot, sellega ei saa suurt saavutada, see ei ole väga suur summa. aga ma arvan, et meie peaksime andma oma panuse taastuvenergiale, mis on otsekui meie kui kaubamärk, koos oma panusega äh, ja Maailmapanga pingutustega õnnestub meil saavutada midagi põhjapanevat äh, ka loodetavasti kliimamuutuse vastases võitluses, aitäh! suur tänu, härra volinik. ja lõpetuseks ütleksin teile ungari keeles, et